kui vastuväiteid ei esitata, siis see saab kinnitatud. viieteistkümnendal aprillil informeerisime teid äh, õiguskomisjoni teatavast tõlgendusest, vabandust, äh, põhiseaduskomisjoni tõlgendusest ja kuna vastuväiteid ei olnud, siis lähtuvalt kodukorra reeglist kakssada kakskümmend kuus on see kinnitatud. pädevad äh, komisjonid äh, on äh, esitanud korrektuurid nelja parlamendi poolt vastu võetud teksti lähtuvalt kodukorra reeglist kakssada kolmkümmend üks kus kinnitatakse need tekstid, kui kahekümne nelja tunni jooksul vastuväiditeid ei esitada, need tekstid avaldatakse koos äh, tänase istungi protokolliga. ma allkirjastan äh, kaksteist õigusakti koos nõukoguga, äh, mis me oleme vastu võtnud korrapärase seadusloome protsessi raames ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse samuti tänase istungi protokollis. jõuame nüüd äh, käesoleva nädala päevakorra juurde. kahekümne kolmandal aprillil äh, esimeste konverentsi poolt vastu võetud päevakord on laiali jagatud. kas see on protseduuriline küsimus?